komisjoni ja nõukogu avaldused ÜRO Peaassamblee erakorralise istungjärgu narkootikumide teemal ettevalmistuse osas. ning palun, proua minister, te saate sõna. proua volinik, proua president, head kolleegid, kaks tuhat kuusteist on meil suurepärane võimalus rahvusvahelise kogukonnana arutada narkootikumide vastase võitluse olukorda ning vaadata otsa maailma narkoprobleemile ning otsida pikaajalisi lahendusi olemasolevate rahvusvaheliste lepingute raames. meil oleks vaja selget tegevuskava, milles tuuakse välja operatiivse iseloomuga soovitused. Euroopa Liit toetab niisugust lähenemist ning Euroopa Liit paneb ette lähtuda järgnevatest prioriteetidest. kõigepealt rõhutame, et kolm ÜRO narkootikumide vastast konventsiooni, mis moodustavad rahvusvahelise narkootikumide vastu võitlemise raamistiku ning ka universaalne inimõiguste deklaratsioon, peaksid jääma narkootikumide vastase võitluse alustaladeks ÜRO vastavate konventsioonide sätted on piisavalt paindlikud selleks, et nende alusel oleks võimalik rakendada eri lähenemisi narkootikumide vastases võitluses, mis vastavad regionaalsetele erinevustele ja muudele erinevustele, mis on vaja ning teiseks rõhutame inimõiguste olulisust kutsume üles kaotama surmanõhtust narkokuritegude osas ning äh, loobuma teistest praktikatest, mis ei vasta inimväärikuse, demokraatia, vabaduse, võrdsuse, solidaarsuse, õigusriikluse ning inimõiguste põhimõtetele. ning Euroopa Liit äh, kordab, et äh, surmanuhtlus on inimväärikuse vastu ning samas ei takista kuritegelikku käitumist, ei, ei heiduta inimesi sellest loobuma. Euroopa Liit meenutab, et narko-, kuritegude osas surmanuhtlusest loobumine, et, et need kuriteod ei ole kõige tõsisemad kuriteod äh, rahvusvahelise tsiviil- ja poliitiliste õiguste mm, konventsiooni alusel. loomulikult on vaja astuda samme ka nõudluse vähendamiseks narkootikumide järele ning narkootikumide vastase võitluse poliitika peaks lähtuma rahvatervise analüüsile, teaduslikele tõenditele ning äh, seirele ja hindamisele rahvusvahelised narkootikumide vastase võitluse konventsioonid kutsuvad üles ühistegevusele. paljudes riikides on meetmed narkootikumide tootmise äh, vastu eelistatud äh, rehabilitatsiooni ja narkootikumide nõudluse vähendamise meetmetele, nii et meil on vaja seda tasakaalustada. ning on, äh, kas on suurepärane võimalus seda saavutada. Euroopa Liit kutsub üles oma partnereid samuti tagama juurdepääsu riski ja, ja kahju vähendamise meetmetele ja see ei puuduta ainult HIV-d ja vaid äh, palju laiemat ringi meetmeid rahvatervise kaitseks. Euroopa Liit rõhutab, et need meetmed on tõendanud oma tõhusust rahvatervise parandamisel. ning samuti kutsume üles äh, ka alternatiivse arengu soodustamisele niisuguse tervikliku lähenemisena äh, võitluseks ebaseadusliku narkootikumide kultuuride kasvatamise vastu ning kutsu, kutsume üles austama kodanikuühiskonda ja teadlasi narkootikumide nõudluse piiramisel ning Euroopa Liit tunnustab kodanikuühiskonna rolli narkootikumide vastase võitluse poliitikas. Need prioriteedid on kajastunud Euroopa Liidu eelmise aasta novembris avaldatud dokumendis UNCAS lõppdokumendis ning Euroopa Liit seisab nende prioriteetide eest praegustel läbirääkimistel UNCAS lõppdokumendi osas ning meil on hea meel näha, et UNCAS lõppdokument sisaldab juba praeguses seisus paljusid asju, asju, mis on Euroopa Liidule olulised, kuid kaks on siiski puudu. kõigepealt on puudu viide äh, narkootikumidega seotud kuritegude osas surmanuhtluse kaotamisele ning äh, viide riskide ja, ja juurdepääsuks riski- ja kahjuvastase, vastastele meetmetele ning jätkame nende kahe punkti rõhutamist, aitäh. Thank you very much, minister, now the floor goes to the commission, madam Malmström. Thank you, madam speaker, honorable minister. aitäh, austatud minister daamid ja härrad. komisjon on seisukohal, et Euroopa Liidul on väga oluline roll ÜRO Peaassamblee erisessioonil narkootikumide vastase võitluse raames ning valmistame seda ette väga tähelepanelikult. valmistasime eelmisel aastal ette Ungasse jaoks ühisseisukoha ning äh, komisjon on täiesti päri nõukoguga selles osas ja esineme ühel häälel soovime näha seda, et Euroopa Liidule olulisi küsimusi kajastataks lõppdokumendis. volinik Avramopoulos esindab komisjoni peaassamblee eri, eriistungjärgul ning räägib Euroopa narkootikumide vastase võitluse mudelist, mis on tõenduspõhine ning äh, kajastab nii narkootikumide tarbimise, narkootikumide nõudluse piiramist kui ka narkootikumide kasutamise vastast võitlust ning uute psühhoaktiivsete ainete vastast võitlust. proua minister juba rääkis mõnedest meetmetest, aga ma rõhutan mõnda neist uuesti. meie prioriteedid hõlmavad kõigepealt inimõiguste olulisuse tunnustamist ning surmanuhtluse kaotamist narkootikumide seotud süütegude osas, sellepärast et narkootikumidega seotud süüteod ei ole rahvusvahelise õiguse raames kõige olulisemad kuriteod, kõige raskemad kuriteod. nii et seetõttu korraldame eriseid sessiooni surmanuhtluse küsimustes paralleelselt eh, üldise assambleega ning selgitame, miks ei ole mõistlik rakendada surmanuhtlust ja surmanuhtlus loomulikult ei ole mingil juhul hea poliitika ning räägime ka proportsionaalsetest karistusõiguslikest lähenemistest ja proportsionaalsetest karistustest narkootikumide kasutajatele ning äh, rahvatervise arvestamist narkopoliitika kujundamisel, see on peamine, äh, peamine asi, millest me tahame lähtuda rahvusvahelises narkootikumide vastases võitluses. räägime nõudluse vähendamisest ning äh, preventsioonist, riski piiramisest, varasest sõltuvuse avastamisest, rehabilitatsioonist ning sotsiaalsest lõimimisest. ning meil, meil, meil on palju, mida jagada selles valdkonnas. toetame praegu esitatud nõudluse piiramise meetmeid, tahame näha suuremat rahvusvahelist koostööd ja koordineerimist selleks, et oleks parem võidelda narkootikumidega seotud süütegude vastu. põhiliselt tuleb võidelda loomulikult salakaubandusega ning äh, seostega narkootikumide salakaubanduse ja teiste organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vormide vahel. Euroopa Liit jätkab äh, osalust äh, rahvusvahelistes ja regionaalsetes võrgustikes sellel teemal. Europol panustab sellesse oluliselt, pakub eksperte ning vahendab infot ja head tava. kutsume samuti üles äh, tõhusale rahvusvahelisele koostööle võitluseks äh, narkootikumide salakaubanduse vastu interneti vahendusel ning uute psühhoaktiivsete ainete leviku vastu, see on oluline kogu regioonis, ning rõhutame tõenduspõhisuse olulisust narkootikumide vastases võitluses ning äh, hindamise ja seire olulisust. meil on Euroopa Seirekeskus äh, sõltuvuse ja narkootikumide osas EMCDDA Lissabonis ning tugineme nende uuringule. ning viimane ja kaugeltki mitte kõige vähem oluline asi, Äh, või kõige vähem oluline, aga mitte viimane asi, et, et natukene üles raputada, et äh, räägime konkreetsetest meetmetest noorte ja naiste osas ning äh, kutsume kodaniku, üles kodanikuühiskonda kaasama narko-, poli-, narkootikumide vastase poliitika kujundamisel ja rakendamisel. meil on nelikümmend viis eksperti, kelle nõu me kogu aeg kuulame, nii et austatud parlamendiliikmed, kuulan huviga teie sõnavõtte ning arvestame neid oma ettevalmistustöös ning UNGAS sessioonil osalemisel, aitäh! suur aitäh ja nüüd fraktsioonid, kolleeg Boni, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, UNGAS-i konverents on võimalus, kus me saame edendada Euroopa lähenemist narkootikumidega seotud küsimustes, selleks et võtta midagi ette nõudluse ja pakkumisega, aga samuti sellekski, et võidelda narkootikumidega seotud probleemidega. meie lähenemine on unikaalne, sellepärast et me oleme suutnud koordineerida kahtekümmend kaheksat erinevat narkootikumide vastase võitluse poliitikat, oleme suutnud nad ühendada ja koondada ühiseks tegutsemiseks Euroopa Liidu tasandil. see on mudel, mm, kus on eriline roll EMCDDA-l, kes tegeleb riski hindamisega ja tegelikult me peaksime seda mudelit eh, jagama ka regionaalsete organisatsioonidega. Euroopana me peaksime edendama surmanuhtluse tühi-, kaotamist ja õigust tervishoiuteenustele neile inimestele, kes on kokku puutunud narkootikumidega. tähtis on, et suhtumine muutuks. Neid inimesi ei tohiks häbimärgistada. tuleb tegeleda preventsiooniga ja samuti edendada teadlikkust selle kohta, kui ohtlikud on igasugused narkootikumid. kolm punkti. kõigepealt integreeritud lähenemist tuleks edasi arendada, peaks omavaheliselt koostööd tegema tervishoiuasutused, justiits ja korrakaitseasutused, aga samuti ka kodanikuühiskond peaks keskendutama ravile, koolitusele ja teadlikkuse tõstmisele ja samuti peaks olema koordineeritum võitlus organiseeritud kuritegevusega. teiseks peaksime oma tegevuse vastavusse viima uute narkootikumide levitamise meetoditega, tuleks arvestada ka internetti ja kolmandaks me peaksime mõistma uute psühhoaktiivsete ainete Äh, olemust, kuna sealt tuleb järjest rohkem ohte, meil peab olema varajase hoiatuse süsteem ja võimalus reageerida märksa varem. nüüd on kolleegilt teile sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus selle vastu võtma? kolleeg Zaanilt. suur tänu suur tänu, et mul on võimalus küsimust esitada. aitäh, saadik Puuni, et te nõustusite küsimusega. ma põhimõtteliselt olen nõus sellega, mida te ütlesite, aga minu küsimus puudutab seda, mis te arvate, millisel määral on harmooni-, harmoneeritud poliitikatega midagi võimalik ära teha? Ungaris lõpetati süstlavali-, vahetuse programmid ja tänu sellele vähenes ja, ja sellel olid nähtavad ta tagajärjed. aitäh küsimuse eest, mina leian, et kõik on tegelikult ähm, liikmesriikide kätes. meil on võimalik osasid tegevusi harmoneerida ja koordineerida, aga minu meelest asjad peavad olema taga, tasakaalus. koostöö on üks tähtsamaid asju, aga teisalt peame meeles pidama, et äh, paljud liikmesriigid tegelevad ka ise oma poliitikatega. proua Schlein, poolteist minutit. aitäh, juhataja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandes rääkis maffiavastase võitluse amet Sitsiilias, et kogu poliitika on läbi kukkunud kanepivastase võitlusega. ja ma ei tea, kuidas Euroopa tasandil teha, võib-olla oleks posi-, oleks mõttekas kanepi kasutamine vabaks lasta, sellepärast et olgem ausad, sellest tuleb väga palju suurt koormust kohtutele ja õiguskaitseasutustele. see on tegelikult väga aktuaalseks muutunud arutelu tänu positiivsetele näidetele Uruguay's ja USA-s, sellepärast et see kanepi kasutamise dekriminaliseerimise äh, Äh, tulemusel on positiivsed tulemused ja kindlasti peaksime me seda meeles pidama ka UNGASiga seoses. keskenduda tuleb inimestele, nende tervisele ja inimõigustele. ja me peame oskama taktikat muuta, kui see vajalik on, sest praeguse käitumisega me oleme häbivääristanud narko, äh, narkootikumi kasutajaid ja täitnud oma vanglaid, võib-olla oleks vaja hoopis teistsugust lähenemist. härra Jürk, üks minut. tänan. inimeste tervis on üks põhiõigusi, mis on iga riigi vundamendikivi. ja igal riigil on kohustus võidelda inimeste tervise eest ja võidelda nende nähtuste vastu, mis on tervisele kahjulikud. kõikide nendega, kes narkootikumi me levitavad. mina kuulen siin, et meil peaks ülejäänud maailmale välja minema selline sõnum, et keelustatud tuleks surmanuhtlus narkokuritegude eest. aga äkki võiks hoopis keelustada mingisugused äh, sõjalised operatsioonid. me oleme siin selleks, et kaitsta inimesi, mitte selleks, et Ähm, ehmatada või, või hirmutada inimesi. aitäh ja kolleeg Ždehovski. ma tänan, narkoteema on väga aktuaalne tänapäeval, samuti nagu rändeteemagi, aga paraku mul on küll tunne, et narkootikumid on nüüd äh, tahaplaanile jäänud kõigi muude arutelude käigus. viimastel aastatel on uusi ja uusi trende siin tulnud ja me peame reageerima rahvusvahelisel areenil, kui me ei taha, et uimastid leviksid. kui ma vaatan statistikat, siis ikka uued ja uued uimastid tulevad turule. aastal kaks tuhat neliteist sada üks uut ainet äh, uimastit registreeriti ja ka kuritegude arv kasvab sama kiiresti, eh, kui, mis on seotud uimastite tarbimisega ja illegaalsete uimastikaubandusega. on tuhandeid internetipoode, kus noortele müüakse uimasteid ja kust neid saab, noored saavad neid osta. meil on vaja leida lahendusi Euroopa Liidu tasandil, aga ka globa-, globaalselt ja tegutseda preventiivselt härra Kirkus, poolteist minutit. ma tänan. E, viimasel e, ÜRO Peaassamblee erakorralisel istungjärgul otsustati, et tuleb toetada preventiivseid meetmeid, aga tegelikult nii ei ole juhtunud, ainult kuulutatakse eesmärke, aga paraku äh, ikkagi äh, tegeleb äh, nende asjadega politsei ennekõike. me oleme äh, illusioonide kütkes, et meil õnnestub midagi saavutada praegu. Euroopa Liidu tasandil peame me tõesti suutma pakkuda ravimeetodeid äh, ja meil on vaja alternatiive vanglakaristusele, samuti on vaja pakkuda alternatiive ka vangla seinte vahel. ja on vaja ka hoida silma peal, mis toimub uimasi eh, kasutajatega. ja on vaja nad jälgimise alla panna, need keskused, eh, kus nad tarbivad, et vähem satuks inimesi haiglasse ma tänan ja nüüd härra Boltšak. ma tänan. mina olen oma eelkõnelejatega nõus, kui nad rääkisid preventsiooni rollist. ja et ei tohi tõrjuda inimesi, kes on uimasti sõltlased. jah on organisatsioone, kes üritavad neid inimesi tagasi tuua normaalsesse ellu ja neid tuleb toetada ja karistusmeetmed, ka sellega peame tegelema, meil on probleeme eh, sellega, et uusi ja uusi uimasteid tuleb äh, turule. Eh, ja kakskümmend kolm tonni uimasteid konfiskeeriti möödunud aastal ja see on, see on väga-väga suur kogus. küsimus on, et kuidas tõhusalt tegutseda ja milline mandaat on Euroopa Liidul nüüd ÜRO-s ja millistes punktides üheskoos sõna võetakse, ma loodan, vähemasti käsitletakse uute ainete teemat nüüd on meil vaba mikrofoni voor, palun. on üks aspekt, eh, mida ei ole veel käsitletud, ütleb härra Caputo. nimelt eh, eh, narkovastase võitluse kesk, mõju keskkonnale aastatel kaks tuhat üks kuni kaks tuhat kolmteist miljonid aakrid metsa on hävitatud võitluses kokaiini vastu George Sorose eh, sihtasutus on rääkinud sellest, eh, milline keskkonnamõju on rahvusvahelisel narkovastasel võitlusel, see on palju hävitavam kui eh, sotsiaalsed tagajärjed, mis narkomit-, narkootikumide tarbimisel on järgmine ÜRO Peaassamblee erakorraline indus istungjärk peaks ka nende vabaühenduste eh, uuringuid käsitlema ja mõtlema, millised tagajärjed on meie võitluses, tuleb käsitleda ka muid meetodeid, mitte ainult repressiivseid. suur tänu, härra Marjas. suur tänu jah, maailmas on praegu suur majanduskriis, suur vali-, suur vaesus valitseb, suured rändevood, sotsiaalne ühtekuuluvus on üha nõrgem ja nõrgem eh, nii Euroopas kui ka Ladina-Ameerikas eh, narkokaubandus aina suureneb ja sellepärast nüüd erakorraline istungjärk ÜRO-s kokku äh, tulemas, et eesmärgiga süvendada rahvusvahelist koostööd selleks, et võidelda eh, mitte ainult eh, narkokaubanduse vastu, vaid ka välja juurida mm, narkootikumid ja näidata üles eh, nullsallivust uimastikaupmeeste vastu. väga palju uimastikaubandust toimub internetis. tähtis on noori kasvatada, õpetada ja kui keegi on uimastikku, siis tuleb inimesel võimaldada naasta ühiskonda. härra Jakovtšitš. ma tänan. jah, on hea see, et Euroopa Liit kahekümne kaheksa ja häälega, poolthäälega osaleb sellel ÜRO Peaassamblee erakorralisel istungjärgul. meie Euroopa kontseptsioon, meie Euroopa kogemus preventsiooni vallas, samuti kuidas me kaasame kodu, kodanikuühiskonda, kuidas me reintegreerime endised uimastisõltlased jälle ühiskonda, kuidas meie tervishoiusüsteem korraldab äh, kampaaniaid erinevates paikades, mis on suunatud äh, narkootikumide tarbimise vastu. me arvame, et kõik need kogemused äh, on väga olulised kogu maailmale teada. loomulikult ka Europoli kogemused on selles vallas olulised. aga kui me peaksime valima preventsiooni ja repressiooni vahel, siis alati tuleb otsustada preventsiooni kasuks ma tänan ja nüüd saab sõna proua volinik. suur tänu. tõepoolest väga lai päevakord äh, on New Yorgis äh, arutusel. Te rääkisite Eh, nendest teemadest, mida seal käsitletakse ja meie teeme kõik eh, jah, online eh, kauplemine, uued ained ja seirekeskus on ühe uue aine tuvastanud iga nädal ja loomulikult ka ravi, preventsioon, rehabilitatsioon, kõik need on tähtsad teemad mis tulevad arutusele ja dekriminaliseerimine, erinevad riigid on erineva äh, lähenemisviisi siin kasutusele võtnud, see teema ei ole päevakorras küll eraldi, aga me kuulame ära teistegi riikide kogemused ja mõtleme, millised mõjud neil võivad olla. ehkki raske võib-olla on mõjusid praegu veel hinnata, kuna kõik on algusjärgus jah, Euroopa Parlament on kaasatud ettevalmistustöösse, aga ka jätkutegevusse. me anname teie sõnumid edasi volinik Avramopusele, kes esitab Euroopa Liitu Peaassamblee istungjärgul. me kavandame eh, jah, aktiivselt panustada sellesse istungjärku ja üritame üheskoos lahendusi leida sellele tohutu raskele eh, tõsisele probleemile ning meie tegevuskava aastaks kaks tuhat üheksateist, meie strateegia tegeleb ka nende teemadega. suur tänu, ütleb minister Plaschert. nagu just volinik äsja ütles, eh, me teeme oma parima tagamaks, et ÜRO Peaassamblee erakorraline istungjärk tõesti eh, järgib neid samu suundi, mida meie oleme järginud juba eh, aastaid ja et aluseks on inimõigustel põhinev lähenemisviis ja eh, tähtis on, et karistused narkokuritegude eest oleksid proportsionaalsed ja tõhusad ning eh, jah, kahjude vähendamise äh, teema. me teame, et need meetmed töötavad ja me tahame sellekohase sõnastuse ka lõppdokumenti sisse panna. suur tänu selle huvitava mõttevahetuse eest. I thank you very much. tänan ning soovin teile edu. ning sellega on arutelu lõppenud ja läheme järgmise päevakorrapunkti